eesistuja on jätkuvalt valmis eh, täiendavateks arvamuste vahetusteks sellel teemal teiega. suur tänu, austatud parlamendiliikmed ja eh, teised arutelus osalejad teie panuse eest. tänan! ning nüüd võin teile teatada, et mulle on esitatud kaks resolutsiooni ettepanekut, üks Rahvapartei fraktsioonilt ja sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt ja rohelistelt ja teine identiteedi ja demokraatia fraktsioonilt. arutelu on seega lõppenud ning hääletus toimub homme. järgmine istung toimub homme, neljapäeval, üheksateistkümnendal septembril algusega kell üheksa ja kell kaks, lõpeb kell kaks ja kella kolmest kella neljani samuti päevakord on avaldatud ja kättesaadav Euroopa Parlamendi veebilehel. tänane istung on sellega lõppenud. aitäh ja meeldivat õhtu jätku!